siis tuleb rakendada veidi äh, rangemaid meetmeid. suur tänu, proua volinik. see lõpetab ka meie tänase arutelu. nüüd liigume edasi päevakorra järgmise punkti osas ja see puudutab eakate pikaajalist hooldust Ehm, eh, eh. kõigepealt sõna autorile Elizabeth Linnele neljaks minutiks. suur aitäh, põhjus, miks ma selle suulise küsimusega välja tulin ja selle lisasin päevakorda, on see, et tagada Euroopa Liidu ülene käitumiskoodeks, mis puudutab pikaajalist hooldust ja ma ei räägi siin õigusaktidest, vaid heade tavade jagamisest liikmesriikide vahel. Äh, vanemate inimeste eest hoolet kandmine on olnud ähm, vastuvõetamatu mitmetes valdkondades, tahaksin teada, mis on komisjonil juba tehtud selles valdkonnas ning kas komisjon kavatseb mängida rolli ka heade tavade levitamisel. mitmete aastate jooksul on olnud äh, probleeme eakate ärakasutamisega, me räägime siin psühholoogilisest ähm, ja samuti ka rahalisest ähm, ärakasutamisest, ähm, räägime siin kaheksakümneaastasest naisest, kes vaid nädala äh, vii-, veetis hooldekodus, jõudis koju tagasi, tal oli täielik veepuudus tegemist ei ole mitte eraldiseisva juhtumiga, selliseid ähm, alatoitumise ning äh, veepuuduse all kannatavate vanemate inimeste juhtumeid on mitmeid, kuid parem oleks see, kui meil oleks kasutada konkreetsed faktid, kas komisjonil on andmeid äh, selle kohta, kui paljud vanemad inimesed on surnud äh, alatoitumise tulemusena murettekitav on see, et kasutatakse liiga tihti elustamist keelavaid korraldusi. see, selline otsus tuleks teha ikkagi öö, koos, koos patsiendi endaga ma tean hooldekodusid, kus lausa hooldekodu ise otsustab, kas, milliseid inimesi elustatakse ja milliseid mitte, kõik inimesed, kes oma sugulase sinna panevad, peavad sellele alla kirjutama ja see on täiesti isikuvabaduste rikkumine. kas teil on plaanis ka lähemalt uurida nii, niinimetatud elustamist keelavaid korraldusi, ma ei räägi siin millestki muud, vaid just nimelt nendest elustamist keelavatest korraldustest kas komisjon nõustub, et selliste tavadega rikutakse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis kaks sätestatud õigust elule? rahvusvaheline terviseorganisatsioon on ka defineerinud äh, vanemate inimeste ähm, vale kohtlemise ja äh, komisjon on, komis-, vabandust, volinik on sellest juba rääkinud, näiteks kui me võtame Äh, ravimite liigse ähm, ettekirjutamise, enamasti puudutab see ajutegevust äh, mõjutavaid ravimeid. vanematele inimeste puhul keeldutakse ka äh, ravist lihtsalt toodes vabaduse, vabandusena nende vanust. see kahjustab äh, võrdse kohtlemise direktiivi, mis tagab ka ühtse ligipääsu teenustele, sealhulgas terviseteenustele. liikmesriigid peavad rohkem tegema selleks, et vanemad inimesed saaksid äh, vajaliku hoolduse oma kodus, kui nad seda äh, suudavad, kui nad seda soovivad. peab tegelema ka nende inimeste kvali-, äh, kvalifikatsiooniga, kes vanade inimeste eest hoolt kannavad mitmetes riikides on vähendatud äh, rahalisi vahendeid, eriti ähm, vanemate inimeste eest, vanemate inimeste hooldamise osas. pikaajalise ähm, hoolduse valdkond on jäänud täielikult kõrvale me peaksime tulema välja resolutsiooniga selleks, et annaksime sellele teemale vajalikku tähelepanu. eakad inimesed, kes vajavad pikaajalist hooldust, ei saa enda eest rääkida, me peaksime nendega koos töötama selleks, et nende häält kuulda võetaks ja mitte ära ei unustataks. suur aitäh ja enne kui annan sõna volinik Andorile tahaksin ma paluda, et te peaksite oma sõnaajast väga täpselt kinni, sellepärast et äh, aeg on juba hiline ja tõlgid peaksid lõpetama kell kaksteist öösel. president, lugupeetud äh, liikmed, kuna Euroopa ähm, elanikkonna vanus suureneb, peame tagama selle, et vanurid saavad äh, korralikku hooldust. seda tuleb reguleerida ka Euroopa Liidu tasandil. nõukogu järelduselt kolmekümnendast novembrist kaks tuhat üheksa tõid kaasa ka tegevuskava, äh, mille eesmärgiks on tagada parem elukvaliteeti kõigile. Äh, nüüd lähtuvalt äh, ähm, sellest äh, kavatsevad tegutseda ka järgnevad eesistujariigid Ungari ja Poola ja läbi selle siis algatada arutelu sellel teemal ja parandada pikaajalise hoolduse kvaliteeti siin tuleb rakendada sotsiaalse kaitse avatud koordineerimise meetodit. kahe tuhande üheksanda aasta raport sotsiaalsest kaasamisest kinnitas, et pikaajalise hoolduse sektoris on puutusid. siin tuleb hakata ellu viima parimaid praktikaid. komisjon eh, tegutseb katalüsaatorina ja toetab liikmesriikide püüdlusi eh, pikaajalise hoolduse osas eh, toetame me aktiivset ja väärikat vananeemist. eile võttis komisjon vastu eh, otsuse, et kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat tähistatakse aktiivse vananemise aastana. me soovime parimaid praktikaid ehm, jagada üle Euroopa ja aktiveerida vanemaid inimes-, inimesi. E, seda tööd hakkame tegema juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja loodame, et saame käegakatsutavaid tulemusi ette näidata juba sellele järgneval aastal, aga nüüd veidi konkreetsemalt. täiesti õigesti osutasite, et sõltuvate inimeste hooldusega tegelevad sageli liikmesriikides sõbrad ja perekonnaliikmed, nii on see olnud aastakümneid. kõikides riikides on hooldajateks pigem naised, mitte mehed. ja need äh, mitteametlikult hooldajad äh, vajavad samuti tuge, vastasel juhul ohustab neid äh, sotsiaalne tõrjutus et olukorda parandada, peab Euroopa Liit koos oma institutsioonidega hindama, millised on hooldajate oskused ja kvalifikatsioon, sealhulgas nende hooldajate kvalifikatsioon, kes on perekonnaliikmed. teatavasti teevad seda tööd peamiselt naised. komisjon tervitab igasugust tegevust, mis on ähm, tehtud parlamendi erinevate fraktsioonide poolt, samuti ka vabaühenduste nagu H ja Eurocares poolt. Äh, vastastikune õppimine ja aktiivne vananemine on aktiivse vananemise aasta üks eesmärki, sellele luuakse ka oma veebilehekülg. samuti tahaksin äh, rõhutada, et meil on olnud ähm, a, siis äh, a, rahvatervise programm äh, ja vabatahtliku tegevuse programm. teemaga seonduvad ka sellised eetilised teemad, mida siinkohal Eh, olen nimetanud. komisjon jagab eh, seisukohta, et tegemist on sisulise küsimusega ja mõnikord tuleb meil end väljendada õiguslike terminitega, kuid konkreetsel juhul eh, peame ütlema, et meetodid on otseselt liikmesriikide pädevuses ja meil ei ole selle liikmesriigi kompetentsi õigus sekkuda. komisjon on aga eh, algatanud mitmeid sündmusi, näiteks kahe tuhande kaheksanda aasta seitsmeteistkümnenda mär-, märtsi eh, konverents eh, vananemise teemal. kahe tuhande üheksandal aastal viis komisjon läbi piloot, kaks pilootprojekti ja üks neist puudutas pikaajalise hoolduse üldist olukorda Euroopa Liidus. see projekt algas kahe tuhande üheksanda aasta detsembris ja tulemusi tutvustatakse järgmisel aastal. komisjon jätkab ka DAFNI programmi mitmeid Äh, tegevusi ja rahvatervise programmi alaseid ettevõtmisi. see toimub äh, sotsiaalkaitse komisjoni egiidi all. komisjon on piisavalt paindlik, et äh, nii siseriiklikul, regionaalsel kui kohalikul tasandil ellu viia sotsiaalseid ähm, teenuseid. üks sotsiaalset teenus teest on ka pikaajaline hooldus ja ähm, sageli on äh, nii, et äh, hooldajad töötavad väga pikki tunde. see aga ei muuda äh, inimeste jaoks seda tegevust eriti atraktiivseks. me äh, oleme rääkinud ka perega ja tööelu ühitamise olulises, olulisusest. see puudutab ka inimesi, kes äh, osutavad mitteformaalset hoolsuteenust. seepärast peaks ka nendel inimestel äh, olema sotsiaalse turvalisuse skeemid, nagu pensionid, õigus saada puhkust ja äh, see julgustaks ka teisi, rohkem inimesi võtma mitteformaalse hooldaja eh, elukutset. me vaatasime erinevaid eh, momente eh, ja andsime sellest teada oma hiljutises teatises, millised on hooldajate töö ja tegevuse tingimused, kuid ainult oleme praegu ainult äh, nende poliitikate kujundamise algstaadiumis, äh, mis äh, mõjutavad seda tegevusvaldkonda, seetõttu soovime, et poliitikad areneks kiiremini, et teadlikkus oleks suurus. me peame tervist rõhutama kõikide poliitikate edendamisel ja ka äh, selle konkreetse küsimuse osas looma eduka strateegia. suur aitäh, lugupeetud volinik ja sõna saavad nüüd eh, fraktsioonide nimel sõnavõtjad. Ehm, esmalt Rahvapartei härra Soogor, kaks minutit. Euroopa ühiskonnad vananevad ja see toob endaga kaasa tõsiseid probleeme kõikidele liikmesriikidele. me peame üha enam tähelepanu pöörama ja jõupingutusi tegema äh, vananeva põlv, vananevate põlv, põlvkondade ravi osas. on erinevusi, lõunariikides on enamasti äh, probleemid lahendatud peresiseselt, põhja pool, Põhja-Euroopas, aga enamasti hoolitsevad eakamate inimeste ene, eest asutused. kui me tahame, et see oleks jätkusuutlik, siis äh, tuleb leida rahalisi lahendusi ning samuti on elanikkonna vananemine üldiselt tekitanud palju küsimusi. Euroopa Liidu äh, kesk- ja idapoolses osas, ka minu oma koduriigis, on erinevaid heategevaid organisatsioone, ka vabaühendused ning äh, kirikud pakutavad hoolt ilma riigi abita aga pole see kerge. Ühendkuningriigis äh, on olemas äh, immigratsiooni raames ka eraldi koolitus, nimelt äh, naised on saanud seeläbi aktiivseks ning seda kandes hoolt eakamate inimeste eest proua Pervaš Perez ja Elizabeth Linn, äh, projekti autorid, ma tahaksin teid tänada tehtud jõupingutuste eest ja samuti selle eest, et te tulite välja ideega roheline raamat koostada, kus oleks ära toodud liikmesriikide parimad tavad, seda selleks, et siis äh, välja töötada lahendusi ning tagada, et enam ei kuritarvitatakse eakamaid inimesi suur aitäh ja nüüd eh, sotsialistide ja demokraatide nimel proua Konts. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. keskmine eluiga üha tõuseb ja see on kindlasti ka üheks uhkuse allikaks Euroopa Liidus, kuid tegemist on ka väljakutsega. seda seetõttu, et me peame leidma lahendusi, lahenduse küsimusele, kuidas tagada eakamatele inimestele koht ühiskonnas ja kõrge elukvaliteet. kuidas tagada, et need isikud ei satuks diskrimineerimise ohtu. siin on väga palju vaja ära teha, me peame samuti tagama, et, et inimesed saaksid elada kaua ja hea tervise juures. me peame vaatama, kuidas just eakamad inimesed saaksid hea tervise juurde jääda ja võib-olla me peaksime eh, lootma ka, et voliniku poolt mainitud er-, eraldi aasta selles suunas võib edasi liikuda. igastahes loodetavasti eh, eh, me suudame oma vastutust kanda ja pakkuda abi kõikidele neile ning hoolt kõikidele neile, kes on, seda vajavad. siin ma pean eelkõige just silmas rahalistes raskustes olevaid vanureid. meil on vaja eri erinevaid teenuseid neile, olgu tegemist kas kohaliku hooldusega või kodus hooldusega, samuti on vaja konkreetseid meetmeid võtta. komisjon peab siin edasi liikuma, see puudutab näiteks just nimelt äh, ebasoodsas olukorras olevaid isikuid. pean silmas haavatavaid inimgruppe, siin on vaja ennetusmeetmeid, kuid samuti on vaja kokku koguda kõige paremad tavad ning luua miinimumnormid. suur aitäh! roheliste nimel palun härra Lambert kaks minutit. proua Lambert, suur tänu. tänan selle võimaluse eest täna sellest rääkida ja hindan väga sellest, mida volinik ütles, kõik see oli väga julgustav või vähemasti osaliselt osa meie küsimustest puudutab eakate inimeste haavatavust ja on väga oluline see, et inimesed tunneksid end turvaliselt nende ümber, kes neid hooldavad. ja võtan sõna sebast kinni selles osas, et mis on liikmesriikide pädevuses, kuid avatud koordinatsioonimeetod on täiesti olemas selleks, et aidata liikmesriikidel koostööd teha valdkonnas, mis ei kuulu veel Euroopa Liidu pädevusse, kuid ikkagi, millel on tähtsus kõigi jaoks me räägime siin ähm, kõige põhilisemast hooldusest, äh, toitumine ja edasi, kas siis ka see on osa sellisest valdkonnast? tahaksin teada, mida komisjon teeb selleks, et vee-, et veenda liikmesriike ähm, kodus äh, hooldusteenust pakkuvate inimeste kulutõhususe osas lausa miljardeid võib see säästa äh, meie äh, riikide majandusele, sellepärast et äh, lähedased sõbrad või pereliikmed hooldavad eakamaid inimesi. võiks olla ka tugivõrgustikud äh, hoolekandeteenuste osutajatele. inimesed ei peaks mitte olema üksi ja kannatama oma ähm, terviseprobleemide all, sellepärast et nad on tunde pidanud hooldama oma eakaid sugulasi ilma igasuguse toeta tuleks parandada ka hoolekandeteenuste pakkujate kvalifikatsiooni äh, küsimust, tegemist ei ole mitte ainult naistega, vaid tihtipeale ka sisserändajatest naistega ja seega äh, investeeringuvajadused on suured. resolutsioonis räägime ka äh, sellest, et lepingutes peaks olema kirjas vähemasti ähm, lepingud peaksid vastama ühtse miinimumpalga kriteeriumile. suur aitäh, nüüd mit-, fraktsioonilise kuuluvuseta liik-, liikmete nimel härra Stojanov, üks minut. suur tänu. minu vana, vanaema on mulle väga lähedane sugulane ja ma tean, et eakad inimesed tahavad iseenda eest hoolitseda nii või kaua kui võimalik. kuid äh, tihtipeale on see paljude jaoks kättesaamatu eesmärk ja nad ei saa seda endale lubada. Äh, Bulgaarias on keskmine pension sada eurot kuus, sada eurot, kallid kolleegid, kas te üleüldse kujutate seda ette? sellest pensionist peavad nad maksma kõik oma kulud, äh, ostma endale toitu, ravimeid nüüd äh, erastamise protsessi käigus äh, Rahvusvahelise Valuutafondi mm, äh, tähelepanu all võeti neilt ära seegi, mis neil oli, nii et tegemist on traagilise olukorraga. Grazie, diamo la parola agli altri oratori. suur aitäh, nüüd kõigepealt sõna kolleeg Mannil kaheks minutiks. Vorsitzende, die EU-Kommission hat soeben 2012 zum Jahr des aktiven Alterns proua äh, volinik, komisjon just äh, kuulutas kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aktiivse vananemise aastaks ja koostamisel on raport äh, sellel teemal. see on õige sõnum õigel ajal, sest paljud üle kaheksakümne aasta inimesed, vanad inimesed on endiselt väga akt-, aktiivsed. meie komisjon kutsub Euroopa Komisjoni üles analüüsima seda, milline on pikaajalise vanurite hoolduse eh, tulemus, me ei saa jätta vanureid ainult nende perekondade hoolde, meil on vaja ka kompetentset personali, et äh, hooldus oleks äh, kõrge kvaliteediga. sageli on koduhooldus äh, lõks, me äh, vajame jätkusuutlikke kontrollisüsteeme, et me teaksime, et Euroopa Liidu väärtused oleksid kaitstud, me vajame pikaajalise hoolduse osas ka minimaalstandardeid, sõltumata eh, east eh, ja terviseriskidest peaks kõrgekvaliteetiline hooldus olema kõigile inimestele tagatud me ei saa vanainimesi nende probleemidega üksinda jätta kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks peaks poliitika, meedia ja avalikkus ähm, tegelema äh, aktiivse vananemise teemaga. me vajame jätkusuutlikku hooldussüsteemi, mis ei lähtu ainult äh, siis ähm, selle maksumusest. nüüd proua Nahti, üks minut. suur tänu proua president, sooviksin öelda järgnevat. kui me istume siin koos selles kojas ja räägime vanadest inimestest, ei mõtle me sellest, et ühel päeval oleme ka meie vanad, eh, võib-olla kaheksakümnesed, üheksakümnesed või sajaaastased ja kas me oleme mõelnud, kuidas me soovime, et meid koheldaks sellises vanuses, sest praegu me räägime inimestest, kes meid sünnitasid, kes õpetasid meile meile keele ja meie traditatsiooni, traditsioonid, kogu meie eh, pärand on nendelt meile antud. Ehm, eakate pikaajalises hoolduses on nii sotsiaalne kui ka majanduslik külg olemas, sest vanem hooldust vajav inimene tähendab ju ka seda, et kui hooldajad on pärit perekonna hulgast, siis ei saa nad enam sama palju tööl käia ehk nende tootlikkus väheneb. teiste sõnadega, lugupeetud volinik, tuleb teemale mõelda ja ähm, tõlke tänatakse võimaluse eest äh, jätkata koosolekut ka peale keskööd. nüüd proua Tikko, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, härra volinik. aastaks kaks tuhat viiskümmend statistika kohaselt üle kuuekümne viie aastaste arv tõuseb seitsekümmend protsenti Euroopa Liidus ning sada seitsekümmend protsenti tõuseb üle kaheksakümne aastaste isikute arv seega aastaks kaks tuhat kuuskümmend nende inimeste protsent, kes on üle kuuekümne viie aastased, jõuab kolmekümne protsendini kogu elanikkonnast. Euroopa Liit peab leidma lahenduse vastamaks üha kasvavatele mm, ravivajadustele, seda ühiskonnas, kus elanikkond vananeb ja me peame tagama ka jätkusuutlikkuse Äh, seda olukorras, kui äh, tööjõust on puudu. riigid ja kohalikud omavalitsused peavad üritama leida lahendusi, et kohandada elukohti, transpordivahendeid ja ka sellised sektorid nagu turism peavad vastama ja vananevate isikute vajadustele. ma tervitan Euroopa Liidu määruse vastuvõtmist reisiõiguste osas äh, piiratud liikumisvõimega inimeste ja samuti vanemate inimeste õiguste osas äh, seda reisides lennuki või laevaga. suur aitäh ning äh, nüüd äh, me oleme jõudnud vaba mikrofonini. härra Nikolatšik palus sõna. suur aitäh. suur aitäh, lugupeetud president vananemine on väljakutseks Euroopa jaoks ja me peame hakkama saama taolise demograafilise arenguga. see on kindlasti koormaks eelarvetele, me peame välja töötama jätkusuutlikke poliitikaid ning lähtuma põlvkondadevahelisest solidaarsusest. tuleb võidelda samuti diskrimineerimise vastu vanemate inimeste suhtes. ma arvan, et eriti oluline on, lähtudes just nimelt sellest samast solidaarsusest, tagada, et hooldajate õigustest peetakse samuti kinni, seda ka juriidiliselt. ma usun, et heade tavade vahetamine liikmesriikide vahel on samuti selles valdkonnas oluline. arstina tahaksin lisada, et ma olen selle vastu, et keelataks elustamine, see on põhiõigustega vastuolus. jah, aitäh. sõna saab nüüd proua Zaborska. suur aitäh. suur aitäh. põlvkondadevaheline solidaarsus puudutab küll kõige, ainult kõige viimast küsimust, kuid on ka teisi aspekte. enne rääkisime sellest, kuidas Euroopa Komisjon peaks mõjutama liikmesriike. kas komisjon siis ei arva, et liikmesriigid peaksid väärtustama rohkem hooldajaid ja ka pereliikmeid, miks äh, ei võiks neid inimesi paremini tasustada? ja miks ei tagataks näiteks see, et inimene, kes on pidanud hoolt kandma sugulase eest, et tema töökoht äh, hoitakse alles? sellised diskrimineerivad meetmed tuleks eemaldada. suur aitäh! härra Kelly, suur tänu. see fakt, et me seda arutelu siin peame, on väga ajakohane, sest et see on suur tulevane probleem. tahaksin tänada äh, kolleege sellest, et olete selle küsimuse tõstatanud, mis on kodanikuühiskonna jaoks suur probleem, siin räägitakse eakate kuritarvitamisest komisjon on teinud nii mõndagi, et väljakutsedega silmitsi seista. esiteks tuleks seda võimalust käsitleda tõepoolest võimalusena, äh, eakad inimesed võiksid ka panustada turismi äh, väljaspool kõrghooaega. inimesi tuleks hooldada nende kodudes, kui see on võimalik, ja siis ka institutsionaalselt tuleb teha tohutut tööd, kui me tahame jõuda olukorrani, kus eakat inimest kantakse järgmiste aastate jooksul korralikult hoolt, aitäh! suur tänu, nüüd on sõna volinik Andoril, palun. president Andrei Membes. president, lugupeetud liikmed, tahaksin alustada eh, korrates seda, mida ütlesin äh, arutelu alguses. meil on kakskümmend seitsme liikmesriigi ja sotsiaalsed, materiaalsed tingimused on neis erinevad ning see on peamine põhjus, miks komisjon praegu töötab välja kvaliteediraamistiku natukene tugevamat seadusandlust, mis meie nägemuses on praegu õige kontseptsioon. ja ähm, vaatame, kuidas see töö edeneb meil koostöös Euroopa Parlamendiga, see on teema, millega me oleme pikalt tegelenud. üks oluline võtmemoment on see eh, järeldus, et eh, pikaajaline hooldus sobib hästi ka meie muusse tegevuskavasse, sest see võimaldab luua töökohti ja meie päevakord näeb ka ette seda, et tuleb välja selgitada, me pea eh,, mida me saame teha hooldajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ning hooldajate eh, siis koolitamiseks, nii et nad saaksid pakkuda selles valdkonnas professionaalseid teenuseid see ähm, on tegelikult avatud küsimus, kui kaugele üldse tuleb formaliseerida need teenused, sest palju sellest tööst tehakse mitteametlikult. seda tehakse pereringis, sugulaste ringis ning äh, reguleerimine või standardite paikapanemine või nõuete kehtestamine pere või sugulaste ringile on selgelt äh, midagi sellist, mis tooks kaasa probleeme. aga äh, formaliseerides need teevused ja äh, selle töö, tähendaks seda, et see tooks kaasa näiteks maksustamise, Äh, küsimuse, nii et me võiksime välja jõuda hoopis äh, soovitust vastupidisesse olukorda. Äh, samas on olukord selline, et tuleks parandada nende inimeste olukorda, kes on sõltuvad nendest teenustest ja pikaajalisest hooldusest. ja peab tunnustama ka inimesi, kes seda hooldust pakuvad kukuvad. seepärast peame me kokku koguma ja teatavaks tegema, millised on parimad äh, praktikad, seda tööd me mm, teeme jätkuvalt, mõne tunni pärast kohtun ma Liežis mõningate Belgia ministritega, rääkides pensioni teemast. ja see on ka suurepärane võimalus teavitada, milline on Eh, parlamendi seisukoht nendes küsimustes ja, ja pensioniküsimustes, sest eh, see on teema, mis ka otseselt on seotud sotsiaalse turvalisuse küsimustega eh, vanema põlvkonna jaoks. meil on pikaajaline plaan pensioniküsimusi arutada ka lähtuvalt demograafilisest viimastest arengutest. Poola on samuti sellest teemast väga huvitatud ja me püüame kasutada õiget raamistikku, millele järgneb teatavasti Euroopa aktiivse vananemise aasta. see ei ole küsimus ainult pensioniea Äh, suurendamisest, vaid äh, me püüame teha rohkem ka elukestva õppe, elukestva õpetamise osas, äh, mis kõik on suunatud elukvaliteedi parandamisele. see on peamiselt raamistik, mille piires me oma tööd jätkame, siin on mitmeid väljakutseid ja äh, eetilisi, äh, eetiliselt seda tööst äh, tehes kindlasti jõuame me ka tulemusteni. Eh, nüüd on sõna küsimuse autoril Elizabeth Lenil suur aitäh, tahaksin tänada kõiki neid, kes on sõna võtnud, ka volinikku teie öeldud sõnade eest ja kindlasti on nendest palju kasu. see, mis sellest arutelust välja on tulnud, on äh, see, et ma panin suulise küsimuse ning resolutsiooni sisse käitumiskoodeksi, mida mõned siin ka mainisid, ma ei räägi siin õigusaktidest ja Bulgaaria äh, näide oli väga hea, et kui keegi peab nüüd äh, elama ära saja euroga kuus, siis kuidas ta saab hoolduse eest maksta lihtsalt idee on selles, et liikmesriigid äh, saaksid ähm, vähemasti pidada kinni miinimumstandarditest, samamoodi ähm, mis äh, puudutab ähm, mitteelustamise korraldustest, lihtsalt äh, eesmärgid, inimesed peaksid püüdlema parimate tavade suunas ja komisjonil on kindlasti palju tööd teha et ähm, äh, tagada ka heade tavade jagamine mitmetes liikmesriikides. suur aitäh, suur aitäh tõlkidele, et äh, te olete siia jäänud pärast keskööd, suur tänu! suur aitäh! oleme saanud resolutsiooni ettepaneku, arutelu on nüüd lõppenud Äh, hääletus toimub äh, neljapäeval kell kaksteist, äh, suur aitäh minu poolt samuti tõlkidele, järgmine täiskogu nüüd jätkub kell üheksa, kella üheksast üheni, kella ühest viieni